meie seas volinik äh, Violeta Pultsi, kes lahkab meiega koos transpordiküsimusi ja järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus tulevase lennunduspaketi kohta. Diamo la parola subito al ja loomulikult annan kohe sõna meie volinikule ja seejärel toimub arutelu. palun, proua Valmi. president. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt ütleksin, et mul on väga hea meel, et me oleme täna siin kokku tulnud selleks, et rääkida meie tulevast lennundusstrateegiat Euroopas. Teie huvi selle teema vastu on tervitatav ja mul on väga hea meel, et meie seisukohad, meie hinnangud langevad väga paljuski kokku. nagu te teate, lennundus on majanduskasvu üks suuri allikaid, töökohti, ta pakub töökohti, mobiilsust, majanduskasvu ja seetõttu tugev ja konkurentsivõimeline lennundussektor on väga tähtis Euroopa Liidu majanduse jaoks ning aitab meil saavutada Euroopa Komisjoni kõige tähtsamaid prioriteete Euroopa peab jääma liidripositsioonile ka selles valdkonnas, see on meie kodanike ja meie ettevõtete huvis, huvides. komisjon tervitab ähm, selle lähenemise toetamist äh, teie poolt, äh, teie resolutsiooni projektis äh, ning teie analüüs aeronautikale, nautikast on samuti väga tervitatav, te rõhutate innovatsiooni tähtsust, säästliku ja elujõulise lennundussektori saavutamisega seoses. me oleme nõus teiega pikaajalise strateegia küsimuses. seetõttu komisjoni äh, strateegia, mille me vastu peaksime vastu võtma, peaks aitama meil kujundada Euroopa lennundussektorit kõikehõlmavalt terviklikult. mis puudutab, puudutab konkreetseid äh, teiepoolseid äh, ettepanekuid ning pidades silmas seda, et meie töö ei ole veel lõppenud, juhiksin tähelepanu mõningatele asjaoludele. kõigepealt äh, globaalne aspekt. üleilmne lennundusturg muutub, aga me ei peaks seda, neid muutusi kartma. me peaksime nendes muutustes aktiivselt osalema ning aitama kaasa selle uue maailma kujundamisele. selles kontekstis olen teiega nõus Euroopa lennundus peaks olema valmis võitluseks teiste suurte tegijatega üleilmsel turul. konkurents on tugev piirkondadega nagu näiteks Aasia, Lähis-Ida. just tulin täna Lähis-Ida, Lähis-Idast tagasi ning võin tõesti sellele ise oma käega alla kirjutada kui me oleme ambitsioonikad oma välispoliitikas lennundusküsimustes, saab Euroopa Liit aidata kaasa sellele kujundamisele, pidades näiteks läbirääkimisi tähtsate partneritega lennunduslepingute valdkonnas. me peaksime äh, ka turule pääsu reguleerima äh, võttes arvesse Euroopa Liidu standardeid ja väärtusi, andmas äh, ja me peaksime andma võimalused vastastikuseks tegevuseks ma tervitan äh, teie äh, ettepanekut äh, kõlvatud konkurentsi piirata ja seetõttu komisjon plaanib teha ettepaneku uute meetmete kohta kõlvatute kaubandustavade väljajuurimiseks kolmandate riikide ettevõtete poolt. ja mis puudutab siseturgu, siis siseturu perspektiivist lähtuvalt Äh, mõningatel lennundusettevõtetel on endiselt probleeme, aga on ka ettevõtteid, kellel läheb päris hästi. ja suured ettevõtted teenivad kasumit, väikestel ettevõtte, väikestel lennujaamadel samas on raske kasumit teenida. hoolimata sellest, et üks osa äh, sellest sektorist äh, tuleb hästi toima, aga siis on ka teistsuguseid näiteid sellest lähtuvalt oleme analüüsinud põhjalikult meie raamistikku ning teame, et seda raamistikku tuleb parandada, et meie sektor oleks tõhusam, stabiilsem investorite seisukohast, et äh, samas, samuti tuleb edendada uuendust, likkust, uusi tehnilisi lahendusi ning äh, tagada see, et turvalisus jääks selliseks, nagu see on. EASA EASA üle, määruse ülevaatamise ettepanek võimaldab EASA-l jätkata äh, oma tegevust hästi, vastates äh, kodanike, äh, sektori ning reguleerijate vajadustele ja nõuetele. meie peamiseks eesmärgiks on uue mehhanismi sissetoomine, mis tagab parema seire turvalisuse üle, rohkem ohtudest lähtuva, proportsionaalne suutlikkusest lähtuva lähenemine, kavatseme paika panna põhimõttelise õigusliku raamistiku kõikide droonide kasutamise kohta Euroopas, võttes arvesse proportsionaalselt võimalikke riske. avaldaksin tunnustust Euroopa Parlamendile mehitamata lennukitega ka seoses tehtava töö eest sotsiaalsed küsimused. sotsiaalsed küsimused äh, peavad samuti saama arvesse võetud lennundussektori reformiga seoses. me peame jääma liidri rolli lennundussektoris, meil peab olema haritud, kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõud. Euroopa Liidu ettevõtted ja tööhõive, tööhõivemudelid on uuenemas ning me peaksime neid võimalikke järeldusi arvesse võtma. dialoog tööturu osapoolte vahel on seetõttu hädavajalik parandused ja uuenduslikkus. meil on väga hea meel, et te rõhutate, kui oluline on ühtse Euroopa taeva elluviimine. Euroopa taevas aitab meil kaasajastada meie liikluse juhtumise ning aitab meie navige-, navigatsiooniteenuseid paremini koordineerida, muut-, parandab meie suutlikkust, tekitab vähem ummikuid, väiksemaid ooteaegu reisijatele, aitab äh, kulusid vähendada ning keskkonda kaitsta. mis puudutab Cäsarit, siis nüüd meil on olemas äh, oma projekt, äh, millel on tugev õigusraamistik ning mis hõlmab innovatiivseid partnerlussuhteid ning algatusi, mis aitavad lennuliikluse juhtimist tagada kooskõlastatult me oleme nõus, et Caesar tuleb ellu viia nii võimalikult kiiresti ning seetõttu võin ainult äh, takka kiita neile, kes on avaldanud äh, rahulolematust selle üle, et mõned äh, õigusloomelised ettepanekud on jäänud toppama, nagu näiteks lotide küsimus, Euroopa taevas kaks pluss, reisijate õigused ja nii edasi. Teie poliitiline toetus nendes küsimustes on väga teretulnud siis veel järgmine teema, keskkond, keskkonnamõju, siit tuleb kindlasti arvesse võtta, kuna lennundussektor üha laieneb, olen veendunud, et uuenduslikkus ja ning uued tehnoloogilised lahendused aitavad süsiniku jalajälge vahendada ka lennundussektori puhul. olen isegi selles tunnistajaks olnud. meil on olemas äh, uus tehnoloogia aga Euroopa Liit on äh, pannud paika reguleeriva raamistiku selleks, et süsinikdioksiidi heitmeid äh, piirata. rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon äh, peab aitama kaasa sellele, et selliseid lahendusi leitaks ka ülemaailmsel tasandil. meie omalt poolt teeme selle soodustamiseks kõik, mis meist oleneb usun, et tehes koostööd, suudame me tagada tugeva Euroopa lennundussektori ning äh, ootan juba põnevusega teie seisukohti selles küsimuses, aitäh! suur tänu, volinik Bulc! ja lähme nüüd arutelu juurde, kõigepealt fraktsioonide sõnavõtud, kõigepealt härra Marinisko, kaks minutit Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik daamid ja härrad, nii nagu volinik juba ütles, see transpordiviis on väga oluline selleks, et tagada mobiilsus, töökohad, majandusareng ja ei ole ette kujutatav, mis ilma selle transpordiviisita tänapäeval saaks ja me näeme just streikide ajal, millised on sellega kaasa toetavad probleemid, me peame seda valdkonda toetama Eh, kõikidel tasanditel, taristust, eh, lennujaamadest, piirkondlike lennu, lennujaamadeni, eh, looma uusi taristuid, sellepärast et see on vajalik. me peame toetama ka lennufirmasid. me peame tagama konku-, õiged konkurentsitingimused ja selleks on loomulikult vaja meil äh, põhikokkulepped, ühiseid reegleid, see ja kõik peavad kinni pidama ka maailmas Euroopa standarditest, ma loodan, et nõukogu saab äh, volitused selleks, et äh, laheriikidega läbirääkimisi arut-, alustada. meil on vaja ühist äh, taevast Euroopas, meil on vaja seda, et rakendataks ka Cesarit, ja lähtuda uutest reeglitest, mitte vanadest, sest vastasel korral kaotaksime me väga palju raha ja väga palju aega. ning järelevalveametid peavad täitma olu-, oma tähtsat rolli selleks, et äh, tagada võrdsed tingimused kõikides kogu valdkond ei saaks toimida ilma, et kui seal ei oleks töötajaid väga on oluline tegeleda teemadega, mis on nõukogus praegusel hetkel toppama jäänud. ja ma paluksin, et te kasutaksite äh, kõiki võimalusi selleks, et äh, uus pakett äh, hääletusele läheks. ja järgmiseks kolleeg Ertug, palun sotsiaaldemokraadi nimel kaks minutit. suur tänu, juhataja, austatud proua volinik, austatud kolleegid Te olete juba paljust rääkinud, millega meie oleme ka nõus, proua Puls. Euroopa lennundussektor viie koma ühe miljoni töötajaga äh, toob äh, sada, kolmsada seitsekümmend viis miljonit eurot Euroopa Liidu SKT-sse iga päev, nii et, igal aastal, nii et äh, see olulisus on väga tähtis aga siiski rahvusvaheline konkurentsivõime on ka oluline. täna räägime me sellest, mis meie parlamendina lennunduspaketis komisjoni poolt ootame. me teame, et Euroopa lennuettevõtted on praegu äh, olukorras, kus rahvusvaheline konkurents on väga tugev ja see peab ütlema, on äh, seatud äh, ka riigiabina, mis äh, aitavad ettevõtteid, ükskõik kas Pärsia lahe riigid või ka Aasia teised riigid, aga me ei peaks vastama siin mitte heidutusega, vaid proaktiivse ja nutika strateegiaga, mis konkurentsivõimet suurendavad. me tahame ausust, läbipaistvust ning head konkurentsivõimet seetõttu tahame me, et äh, aastast kaks tuhat neli Euroopa Liidu määrus kaheksa kuus kaheksa tuleks üle vaadata ja me peame tegema oma kodutöö kõigepealt ära ja siis äh, rahvusvaheliselt äh, lennunduses hakata kokku leppima seetõttu tahangi ma jõuda Euroopa Liidu sotsiaalsete aspekti juurde, te rääkisite sellest ka, proua volinik, meil on vaja hästi haritud, koolitatud ja motiveeritud Äh, töötajaid, aga äh, kas äh, nulltunnilepingud või ka muud sellised hallid töölevõtmise vormid, kus inimesed saavad tasutud ainult lennutundide eest ja nii edasi, ei ole väga hea näide, nii et kõigepealt hakkame endast pihta ja siis tegutseme rahvusvahelisel tasandil. suur aitäh, järgnevalt kolleeg Foster, palun. kaks minutit on teil aega naturalmente del gruppo dei conservatori e riformisti. Yeah. ECR nimel palun suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest selle resolutsiooni osas, mille sisule ma ka keskenduksin. jah, loomulikult need jõupingutused toetuse saamiseks fraktsioonide nimel on märgatavad, kuigi me oleme sisuga valdavalt näi-, nõus, on kolm valdkonda, mida me ei saa toetada esimene puudutab lõiget seitse ja konkurentsitingimusi. minu arvates Euroopa Liidu roll ei ole määratleda, kuidas kolmanda rolli äh, lennuettevõtted oma tegevust rahastavad. kui nad täidavad vastavaid lepinguid ja rahvusvahelisi kohustusi, ei ole meie ülesanne sekkuda see lähenemine kahtlemata äh, kahjustaks Euroopa Liidu mainet ja meie ettevõtteid. teiseks keskenduksime sotsiaalsele sektoriga. me rõhutame, et lennundusvaldkond on mõistnud, et tegemist on olukorraga, kus on kõrgete oskustega motiveeritud töötajad ja selleks, et see jätkuks, peab praegune tööseadusandlus töötingimuste osas, standardite ja praktikate osas, sealhulgas ka kollektiivläbirääkimiste osas säilima. kahjuks täiendavad äh, lõiked on liigselt äh, reegleid ette nägevad äh, lepingute osas ja nii edasi. Need on teemad, mis äh, käivad rahvusvahelise, vabandust, siseriikliku ja Euroopa Liidu tasandi nõudmiste alla. nüüd kahekümne kolmandas lõikes viidatakse jaotele e ja ICAO-le, samas mõistes, et EASA on tõhus äh, turvalisusagentuur ei saa me rõhutada ainult ühe institutsiooni rolli. Äh, maailma äh, ameti, tavad käivad ICAO äh, põhimõtete alla ja me ei saa seda muuta. ning lõpetuseks, juhataja, just sellepärast oleme me teinud ECR-i resolutsiooni eraldi ja ei saa toetada ühisresolutsiooni. me tahame tagada, tänada raportööri ja voliniku selle ette ja jääme ootama ettepanekut detsembris järgmisena kolleeg Maisner ALDE fraktsiooni nimel kaks minutit kolmkümmend, palun. suur tänu, juhataja ja suur aitäh, äh, volinik, teile ka sissejuhatava sõnavõtu eest ning äh, suur aitäh, et rääkisite ka Pärsia lahe riikide visiidist. oluline on see, et äh, lennuliiklus on Euroopa majanduse jaoks väga tähtis, tähtis sellepärast, et väga paljud töökohad äh, väga otseselt sõltuvad sellest ja me peame seda sektorit hoidma tugevana praegusel hetkel on vaja üht koma teist siin toetada, näiteks on vaja rohkem sektorisse novaatorlikke ideid, uusi energiaid, uusi materjale kolm aastat tagasi eh, osalesin ma eh, sellisel messil, kus näidati, kuidas tulevikulennukid välja näevad, praegu uurimistegevused aga ei võimalda äh, sellist äh, uut lennukitüüpi kasutusele võtta. meil on vaja vähem müra, meil on vaja ka äh, nendele inimestele lihtsamini julgeolekukontrolli läbida, kes tihti reisivad. meil on vaja ka Euroopa emissiooniga kauplemise süsteemi ning meil on vaja kindlasti konkurentsivõime tugevdamist. sellest räägiti juba, et mitte ainult Pärsia lahe riigid Äh, ei raskenda konkurentsivõimet Euroopa lennuettevõtjate jaoks. Äh, aga meil on vaja kuidagi äh, paremaid võimalikke saada. juba viidati sellele, et määrust kaheksa kuus kaheksa kaks tuhat neli on vaja uuendada, nii et ebaõiglaste tingimustega võidelda. me peame kontrollima üle, millised on tänased tingimused ja kas määrus nendele vastab aga selge on see, et mitte ainult lennuliinid ei ole tähtsad, vaid ka äh, töökohad lennujaamades ning lennujaamad ka näiteks Airbusis lennukitootjate juures. komisjon peab jälgima ka seda, et me saaksime mõistliku tasakaalustatud lähenemise äh, lahendusena, kuidas me Euroopa konkurentsi parandada saame äh, me saame seda muidugi teha läbi lennuliikluse lepingu, nagu me juba rääkisime Äh, meie oma ühises resolutsioonis. veel paar asja, mida ma tahaksin nimetada, töötingimused on loomulikult väga tähtsad, meil on vaja atraktiivseid töökohti ning äh, häid äh, õppimisvõimalusi, aga ka meeskondade ja reisijate jaoks turvasüsteeme, satelliidisüsteemi äh, selle jaoks, et lennukeid leida niipea, kui see hädasse satub. meil on vaja ka pilootide psühholoogilise äh, valmisoleku parandamist ja koolitusi selleks ning äh, ka äh, omavaheliste lennuki, lennuki omavahelisi suhtlemissüsteeme, et ka väiksemaid lennukeid märgataks ning meil on vaja ühtset Euroopa taevast, me tahame selle suunas töötada ja loodetavasti tulevikus see ka toimima hakkab. järgmisena saab sõna kolleeg Lopez Bermejo, poolteist äh, minutit kuue fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, juhataja ma tahaksin alustada viidates sotsiaalsele mõõtmele lennundusvaldkonnas. tarbijad on eelkõige tootjad eh, ning nende õigused kaovad ära, nad ei saa mingisugust kasu ja ütlen seda sellepärast, et kogu lennundusvaldkonnas, ka transpordisektoris la laiemalt on dumping, sotsiaalne dumping kõige tõhusamat mõju osutanud. see mõjutab negatiivselt lennujaamade ja lennuettevõtjate ohutust lennundusvaldkonna töötajad maksavad komisjoni poliitika eest äh, karmi hinda. meil on vaja parendusi äh, palkades, kollektiivläbirääkimiste tingimustes. meil on vaja tugevdada töö, tingimusi, mitte neid üha nõrgestada. tahaksin avaldada solidaarsust nende töötajatega, näiteks France'is me toetame, arvestades nende hiljutist sotsiaalkonflikti, lennundusvaldkonnas on probleemid äh, mõjutanud äh, lennuettevõtjaid. Hispaanias oleme seda samuti näinud, on tõsiseid skandaale, mis aset leiavad äh, erastamise valdkonnas, avalik sektor põhimõtteliselt kingib erasektorile tükikesi valdkonnast ära. ma tahaksin pöörduda komisjoni poole, palun tegutsege selles olus. järgmisena proua Teli, roheliste fraktsiooni nimel kolm minutit. palun, see on tõesti rekordiline aeg teile ette näha. lugupeetud volinik, head kolleegid lennundusvaldkond on kõikidest transpordiliikidest kõige enam saastavam Eh, nii reisija kui kilomeetri kohta on see transpordiliik eh, kolm korda kahjulik eh, kui auto, kujutage omale seda ette. Londonist New Yorki edasi-tagasi reisimine põhjustab nii palju kasvuhoonegaase inimese kohta kui üheaastane sooja tagamine aga vaatamata sellele on see lennu, see transpordiviis maksudest vabastatud ja olukord on väga lihtne, lennuettevõtjad on justkui maksukinkide tšempionid, kas on normaalne, et keroseen on ainus äh, kütuseliik, mida ei maksustata, miks äh, aga jällegi äh, teisi üle maksustatakse liigselt tänu sellele, et lennunduses maksustatakse vähe. kaks tuhat kümme alates oleme näinud lennupiletite hindade vähenemist ja samas on äh, kasvuhoonegaaside äh, õhku paiskamine suurenenud ja see kolmekordistub järgmise kümne aasta jooksul ja me üritame siin jääda kahekraadise äh, kliima soojenemise juurde. enne Pariisi kliimakonverentsi on meil vaja see olukord muuta, meil on vaja kehtestada vastavad maksud lennundusvaldkonnast on saanud majandusdžungel, kus on kõik lubatud nulltundidega äh, lepingud, igasugused äh, maksumahhinatsioonid äh, vajavad reguleerimist Euroopa tasandil. usaldan teid, volinik, juunis ütlesite, et te ei pööra pilgu kõrvale sellelt teemalt, laske käia, lõpetage sotsiaalne dumping ja ka maksudumping lennundusvaldkonnas, mis kahjustavad töötajate õigusi. meil määrust kaheksasada kuuskümmend kaheksa kaks tuhat neli ei ole kunagi rakendatud. meil on vaja lõpuks lennundusettevõtted nagu Ryanair, Norwegian Airlines panna kinni pidama õigusest. see määrus peaks aitama meil võidelda ka ebaõiglase konkurentsi vastu äh, laheriikide lennuettevõtjatega. Nad on saanud kümnete eurode äh, raames äh, riigiabi selleks, et meie turul äh, toime tulla, kuidas meie ettevõtjad peavad hakkama saada, meil on vaja uusi reegleid selleks, et võidelda nende vastu, kes konkurentsi moonutavad. Äh, kolleegid, meil on kolm väljakutset, kui me räägime lennundusvaldkonnast, kliima, sotsiaalne ja rahvusvaheline väljakutse meil on vaja tegutseda juba tänasest peale, Rahvapartei resolutsioon ei käsitle seda absoluutselt aga Roheliste fraktsiooni resolutsioonis on konkreetsed ettepanekud, sest ilma selleta, ilma selleta meie planeet, meie töötajad ja tarbijad on need, kes peavad äh, maksma selle eest hinda. aitäh! suur tänu, proua Telli ja nüüd saab sõna kolleeg Ajuto, üks minut palun EFTD nimel. kolleegid parim Euroopa ettevõtja ei ole mitte liikmesriigist, vaid on hoopis Turkish Airlines, maailm muutub, marsruudid muutuvad, kaugenevad meie mandrilt, lähevad äh, Aasiasse läbi Lähis-Ida. kui vaadata, millised on suurimad ettevõtted reisijate raames, äh, Emiraadid, äh, Katar ja Turkish Airlines me võime lihtsalt käega lüüa, me oleme läbi kukkunud oma poliitika ja strateegiaga. olukord, mida me näeme, on üha enam kolmandate riikide kapitali meie eh, tööstuses, võin kinnitada, mis Euroopas on olnud, Alitaliast suur osa see oli meie lipulaev ja sellest on sellest on suur osa müüdud ja see on justkui suur edulugu Rensi valitsuselt selleks, et kinni mätsida varasemate valitsuste ebaõnnestumised. ja tulemuseks on nõrk, ebakonkurentsivõimeline äh, tööstus, kus ei ole tagatud vajalikke ühendusi ja nii edasi. mina tahaksin küsida, mida komisjon plaanib teha, kas te üritate olukorda muuta, kas annate uue hoo, kas üritate äh, kaitsta ja toetada seda tööstust või lihtsalt äh, kiidate selle heaks? ja proua Arnauto ENF-i fraktsiooni nimel kaks minutit. suur tänu, lugupeetud volinik. põhjenduspunktis tahaksin, tahaksin teile põhjendada, et äh, olen üsna jahmunud äh, sessi osas, seal võivad olla kõik suuremad ootused, aga see, et lihtsustada tsiviillennundusvaldkonda Euroopas me ei ole piisavalt paindlikud. sellest lähtuvalt see resolutsiooni ettepanek, mida meie oleme teinud, äh, on huvitav mitmes osas. kõigepealt, mis puudutab äh, ootust, me toetame loomulikult ootuse suurendamist ükskõik mis valguses. Äh, tsiviillennunduse valdkonda, mida ma väga hästi tunnen, kus ma kolmkümmend viis aastat Air France'is töötasin, on see, et äh, ohutus peab olema maksimumtasandil ja ametivõimud peavad äh, tegema kõik, mis võimalik, selleks, et näiteks personali äh, meditsiinikontrolle tõhustada pärast German Wingsi ähm, katastroofi. ühes resolutsioonis on viidatud konkurentsivõimele me ei saa lihtsalt äh, paigal istuda ja vaadata, kuidas meie rahvusettevõtted äh, ajalukku vajuvad. ja loomulikult jõupingutusi on vaja teha kõigi poolt, sealhulgas ka töötajate poolt, aga meie ettevõtted ei suuda ellu jääda, kui ne-, neile ei ole tagatud võrdseid tingimusi seoses oma konkurentidega, eriti mis puudutab äh, Türgi ja Lahe riikide lennufirmasid Äh, see puudutab äh, erinevaid riigiabisid, äh, tasuta, maksustamata kütust ja nii edasi ja nii edasi. kõik need kulud koormavad Euroopa lennuettevõtjaid. komisjon ei luba selliseid abisid aga Euroopa tasandil justkui selleks, et tagada konkurentsivõime. me soovime, et komisjon kasvuhoonegaaside hulka vähendakski ja meil oleks vaja ja sellega seoses tahetakse veelgi suurendada neid kohustusi, mis on meie ettevõtetel ja see karistab meie eh, lendajaid, kliente, kes seetõttu peavad maksma üha kõrgemat eh, hinda. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel eh, kolleeg Epiteios, üks minut, palun. suur tänu. lennundus äh, sektor. meil on kõik võimalused selleks, et eh, edasi liikuda, aga meil on vaja Euroopa Liidu strateegiat. meil on vaja uut strateegiat, mis suudaks praeguste tulevaste väljakutsetega toime tulla selle valdkond peab olema eelkõige konkurentsivõimeline selleks, et majandussurvele vastu pidada mis tuleb väljaspool Euroopa Liitu. selles osas on väga oluline tegutseda, me peame tegutsema ebaõiglase konkurentsi vastu. ja veelgi enam on vaja, et oleks võimalik kasutusele võtta tehnoloogiad, mis on keskkonnasõbralikud, on vaja suurendada töökohti, kaasata inimesi, kellel on hea väljavõte, kellel oleks võimekus uusi tehnoloogiaid kasutada. meil on vaja tugevdada seda valdkonda. aitäh, härra Epideos. järgmisena saab sõna härra Vandekamp, palun, kaks minutit. austatud juhataja, suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada kolleeg Mariann Marineskot, aga ka härra Ertugi ja Gesine Maisnerit. tahaksin tänada teid selle eest, et meie eh, parlamendina saavutasime tänu teile eh, väga selge resolutsiooni eh, teksti kokku panna lennuliikluse vallas. ja tahaksin teile öelda järgnevalt. rahvapartei ootused on tõesti väga kõrged praegu, sest me tahame tõesti teisel detsembril innovatiivset ja konkurentsivõimelist ettepanekut teie poolt kuulda, kus on ka selgelt ära öeldud, mida volinik Puls eh, sel aastal Euroopa lennundussektoriga plaanib edasi teha. loodetavasti see nii lähebki. Eh, tahaksin rääkida neljast asjast. esiteks konkurentsivõimest eh, ja erinevatest hangetest. Euroopa lennundussektor peab mitte ainult Euroopas, vaid maailma tasandil konkureerima aga seda on vaja saavutada reaalselt ja meie kahtleme praegu selles, kas praegu äh, kaugemates idapoolsetes riikides see tõesti nii on. teiseks, äh, innovatsioon. Euroopa äh, lennuundustööstus, aga ka näiteks droonide väljaarendamine ja satelliitsüsteemid, kõik see on väga olulise tähtsusega Euroopa tööstuse jaoks seda me peame väga hoolikalt hoidma ja toetama. Eh, veel järgmine punkt, eh, juhataja. Eh, seda nimetas ka härra Ertuk, mis on sotsiaalne dimensioon. lennundussektoris on töötingimused väga tihti väga robustsed ja seetõttu on sotsiaalset dimensiooni vaja silmas pidada. julgeolek, turvalisus on väga tähtis, Egiptuse õnnetuse näol me seda just nägime Äh, nii et äh, kogu sektor on meie jaoks suureks äh, väljakutseks. proua Ayala Sender, palun üheks minutiks järgnevalt. suur aitäh teile, juhataja, proua volinik. Te jõuate lennunduspaketiga lõpule aasta lõpuks ning te peate mõtlema ka nende reisijate peale, kes Euroopa lennuruumis liiklevad palju on neil õigusi, õigus turvalisusele, õigus mugavusele ning õigus ka kaitsele ettevõtete eest, kes oma reisijaid halvasti kohtlevad ja kõik muu sellega seonduv ka. ning siis on väga palju töövõtjaid selles sektoris, kes eh, nõndanimetatud konkurentsi tugeva surve tõttu praegu on eh, sellises olukorras, et piloodid ei saa oma töötasu nad äh, töötavad küll, aga tasu ei saa või siis äh, pardapersonal, kes ei saa kahe nädala jooksul koju tagasi pöörduda. Äh, seetõttu palun pidage neid asju ka silmas. edasi, oluline on Euroopa kodanike sidumine, territoriaalne koostöö ning võimalus stabiilseid lennuühendusi üles ehitada nii suurte kui väiksemate lennujaamade vahel. samuti on oluline ka äh, jäätmete ümbertöötlemine ning kõik muu. suur aitäh, järgnevalt kolleeg Puureeva, palun üheks minutiks. suur tänu teile, daamid ja härrad. lennufirmade ees on väga palju erinevaid väljakutseid. konkurents on tugev nii siseturul kui ka rahvusvaheliselt. siseturg tähendab äh, igasuguseid piiranguid ja määrusi äh, näiteks äh, Eh, Euroopa Liidu sisene heitkogustega kauplemise süsteem, mis eh, Euroopa lennuettevõtete konkurentsi õõnus, õõnestab. Eh, ma kutsun teid üles, proua volinik, sellele, et teie detsembri ettepanek oleks seotud Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamisega lennundussektoris ja pikaajaliselt ma tahaksin ka rõhutada, kuivõrd olulist rolli mängivad regionaalsed lennujaamad äh, näiteks äh, minu valimisringkonnas, minu piirkonnas on Jašonkas äh, väike lennujaam, mis on nüüd äh, teiseses lennujaamade ringis, aga see peaks olema küll olulisema rolliga, et võtta ära koormust mingitelt suurematelt Poola lennujaamadelt. me ootame teie ettepanekut, ettepanekut, mis strateegiliselt panustab Äh, lennunduse tarvis Euroopas. suur aitäh, järgnevalt härra Delitška, palun. Teil on samuti üks minut kõneaega. juhataja ütleb, et head liikmed, ärge rääkige liiga kiiresti, sest äh, muidu keegi ei jõua teid jälgida. Äh, suur tänu, aitäh, proua volinik, hea, et teile resolutsioon meeldib, tundub, et me liigume samas suunas ja on väga palju kokkupuutepunkte minu arust on resolutsioon väga hästi tasakaalus, mitte küll ideaalne, aga me oleme oma eesmärgid seal kirja pannud. esiteks tahaksin äh, kajada vastu kolleegidele. mulle tundub, et teatud lennuettevõtetel ei lähe hästi, see ei ole lennuettevõtete äh, süü, liikmesriikide süü, alati on Euroopa Liit, kelle poole näpuga näita. loomulikult on meil vaja lennunduspaketti me tahame äh, ka koormust võrdselt jagada, me peame vaatama, mis toimub siseturul, me tahame võrdset konkurentsi, nagu öeldud kui antakse riigiabi, mis ei ole lubatud, peame selle tasakaalustama aga kaitse ei ole tee sellest olukorrast välja, seda me ei peaks mitte tegema. nii et äh, proua volinik, ka meie oleme äh, siin kannatamatud, ma arvan, et need seitse punkti, mis me oleme välja toonud, on heaks aluseks äh, meie koostööks. mina ootan seda koostööd, aga ma arvan, et põhimõtted peaksid viima reaalse konkurentsivõimelise tegutsemiseni ja mitte ainult jäävapaberile. suur tänu. järgnevalt kolleeg Huntis, palun. üheks minutiks suur tänu, juhataja. jah, äh, muidugi äh, me ootame komisjonilt väga tihti ettepanekuid äh, lennundussektori jaoks ja muuhulgas tahame me ka seda, et igasugune privatiseerimine lennundussektoris lõpetataks. muidugi regionaalsed lennujaamad on väga oluline küsimus, sellepärast et need kärpemeetmed on viinud selleni, et äh, regionaalseid lennujaamu on kinni pandud. aga samas on see kõik läinud äh, suure Frankfurdi lennujaama käsutusse, mis äh, on Lufthansale kuuluv need äh, lepik, lepingud, mis äh, rahvusvaheliste lendude jaoks äh, Kreekaga sõlmitada, sõlmitakse, on alati Fraporti võidetud. nii et neil on alati väga suur eelis kogu lennuliikluses. homme on üldstreik Kreekas ja sellega püüab rahvas Kreeka valitsust viia selleni, et nad lõpetaksid sellised eelised teatud ettevõtetele. järgnevalt kolleeg Piiper, palun pooleteiseks minutiks Äh, tere tulemast, ütlen ka publikule, ütleb juhataja, väga palju on meil täna siin äh, külalisi. ja tegemist on väga äh, spetsiifilise aruteluga siin proua volinikuga ja ka parlamendiliikmetega, kes oma erialakomisjonides tööd teevad, eriti just transpordikomisjonis. räägime siin Euroopa lennundussektori tulevikust. tegemist on spetsialistidega ja hääletamine toimub juba täna. nii, edasi härra Piiper, palun austatud volinik, äh, Euroopa lennundussektor on väga tugeva surme all äh, siin äh, tööturuvõitlused, emissioonidega kauplemine, väga tugev konkurents, järelmid on väga dramaatilised, kakskümmend tuhat töökohta on kadunud lennundussektoris Euroopas juba eelmise aasta jooksul üksnes. seetõttu on vaja vabastada see sektor, meil on vaja innovatsioone, ja kohandumisprotsessi, mis on ilmselt väga valulik, aga ka Euroopa peab oma raamtingimusi parandada. komisjon, proua Puls, peab konkurentsiõigust võtma tõsiselt ning ebaõiglase konkurentsi puht puhul tegema, mis vaja. meil ei ole vaja mingisuguseid teatiseid, mingisuguseid kirju, meil on vaja seadusi. Euroopa äh, liikmesriigid peavad äh, ühtse äh, Euroopa taevaga Äh, liituma. Äh, soovunelmatest siin ei piisa ja me peame mõtlema, kas me tõesti ühepoolse koormaga, emissioonidega kauplemine ja muud äh, karmid reeglid Euroopa ettevõtetele, see meie rahvusvahelisele konkurentsile head ei tee Eh, me oleme oma muudatusettepanekutes teinud eh, resolutsioonis väga häid ettepanekuid eh, siin novaatorliku tehnika alas, alal, konkurentsivõime alal ja ka lennutööstuse jaoks tervikuna, need on väga head ettepanekud ja meie ootame, komisjon, teie poolt järgnevaid samme, suur tänu! aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Uheli. aitäh, president, ka mina tahaksin tervitada volinik Pultši. tõepoolest, me peame tegema selles vallas koostööd. mina olen üks eh, turismisektori esindajatest selles parlamendis, see on minu eriala ning ma võtan sõna kümne eh, miljoni inimese nimel ja kahe miljoni ettevõtte nimel. turismisektor hotellid, lennufirmad, kõik erinevad sidusrühmad ütlevad, et Euroopa on kõige olulisem turismi sihtpaik Euroopas, aga eelseisvatel aastatel võib see muutuda. millised on kaks peamist takistust? üks on viisasüsteem, me räägime uustest viisareeglite lihtsustamisest ning teiseks probleemiks on lennundussektoris kehtivad reeglid, kõik need takistused muudavad kümnete miljonite turistide jaoks Euroopasse tuleku raskemaks, näiteks Hiinast turistide tuleku. tegemist on väga olulise sektoriga, kus luuakse palju töökohti, seetõttu peame sellega tegelema. härra Van Dalen, eh, üks minut. aitäh. me üritame Äh, olukorda äh, parandada. me kõik teame, et Euroopa Komisjon on koostanud lennunduspaketi ning äh, <clears throat> me tahame jõuda olukorrani, kus kõigi parlamendi soovidega arvestatakse. ma loodan, et selles paketis pööratakse tähelepanu sellele, et mängureeglid lennuettevõtjatele oleksid äh, ühised, äh, et arvestatakse sellega, mis toimub Lähis-Idas, arvestatakse julgeolekuga näiteks äh, pagasi käitlemisel, arvestatakse nende sündmustega, mis Sharm el Sheikhis praegu toimus, toimuvad ehm, ja ma loodan, et me ei jookse kõige madalama ühisnimetaja suunas, aitäh! ja härra Rikki üheks minutiks järgnemisena, aitäh ähm, äh, president, kallid kolleegid, volinik, see resolutsioon, mida meie toetame, näitab, kuida-, kuivõrd parlament äh, omab lootusi selle sektori ju, äh, suhtes, mis on väga oluline ja meile tekitab see raport mõningaid muresid, näiteks Äh, mõned lennundussektori valdkonnad, kus nõukogu ei ole valmis mitte midagi tegema ning äh, takistab edumeelseid samme. kas see uus lennunduspakett võimaldaks ka liikmesriikidel oma seisukohtades edasi minna? ja hetkel, kus äh, me anname Lennuohutusametile uusi ülesandeid, kas komisjon äh, tahab äh, vahendeid ja inimressursse suurendada, ma olen kuulnud vastupidist. niisiis äh, see amet on meie jaoks äärmiselt oluline. Ähm, ärgem unustagem ka, et selles sektoris on väga palju vaja teha teadus- ja uurimistööd, nii et, et ma loodan, et lennunduspakett sellega ka arvestab, aitäh. aitäh, härra Grandes Pascual saab järgmisena sõna suur aitäh, president, suur aitäh, volinik, et te täna siin olete. kõigepealt eh, tahaksin avaldada tunnustust kolleegidele selle resolutsiooni ja selle resolutsiooni sisu eest. tegemist on sektoriga, eh, mis vajab uut hoogu selleks, et tagada selle konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. me peame tugevdama Euroopa ettevõtteid, Euroopa lennu Äh, jaamu ja lennundussektorit tervikuna. kolm suuremat fraktsiooni on seda resolutsiooni toetanud ja ma leian, et see näitab, et meie oleme valmis äh, oma äh, panuse andma, meil on vaja konkurentsivõimet, meil on vaja vastust, vastastikusust suhetes kolmandate riikidega meil on vaja prognoosida, äh, prognoose selle äh, sektori jaoks, kus on vaja väga kõrget kvalifikatsiooni, me peame rõhutama ka selle sektori julgeolekut ja jääme ootama just nimelt Euroopa Komisjoni ettepanekuid, aga ühte asja tuleks küll mainida, punkt kakskümmend kaheksa, Rahvapartei delegatsioon ei, resolutsioonis ei räägita küll Gibraltarist, aga sellele viida-, viidatakse niisiis Gibraltari lennujaama kasutamine ja selle kasutamise blokeerimine, tegemist on küsimusega, mis puudutab suveräänsust. ma tean, et ei nõukogu ega komisjon ei oma selles küsimuses sõnaõigust, see on probleem, mille peavad lahendama Ühendkuningriigid, Ühendkuningriik ja Hispaania. kaks riiki peavad omavahel pidama dialoogi. aga ma loodan, et see dialoog tõesti jätkub ja me lahendame kõik need probleemid Eh, siis, kui Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu ja me loodame südamest, et see juhtub nii. aitäh ja proua De Monte saab järgmisena sõna. president, volinik, minu arvates on äärmiselt oluline arutada seda paketti äh, lennunduspaketi, kus juhitakse tähelepanu sektori ees seisvatele väljakutsetele ning lennuettevõtete äh, ja lennujaamade tugevdamisele. arvestades seda, et lennuliiklus on suurenenud ja konkurentsisurve Euroopas on kasvanud, on äärmiselt oluline, et nõukogu teeks jõupingutusi selleks, et neid õigusakte vastu võtta nii kiiresti kui võimati, iseäranis ebaausa konkurentsi tõkestamiseks. lennundussektoris on äärmiselt oluline, lennundussektori jaoks on oluline, et ühtse Euroopa äh, taeva põhimõtted ellu rakendatakse, õhuruumi optimaalselt kasutatakse ja arvestatakse kõigi kasutajate vajadustega selle paketi positiivne mõju avaldab äh, äh, mõju ka siis turismisektoritel, inimestel on oma reisi kergem planeerida aga liberaliseerimine ei tohiks ohtu seada äh, julgeolekut ja sotsiaalseid standardeid, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Slotovski üheks minutiks. lugupeetud president, volinik, reisijate hulk lennundussektoris pidevalt kasvab ning see on põhjus äh, lennundussektorile uhkust tunda Eh, see transpordiliik eh, aga ei too ainult positiivseid asju, sellel on ka oma negatiivne külg. Euroopa Komisjon püüab vaadata tulevikku lennunduspaketi eh, koostades, aga see lennunduspakett ei saa ju lennundussektorit kuidagi pidurdama või takistama hakata me ei tohi ju rahaliselt ega administratiivselt oma ettevõtteid liigselt koormata eelkõige peame mõtlema reisijate turvalisusele ja ohutusele, samuti pilootide turvalisusele ja ohutusele ning me peame kõrvaldama kõik ohud võimalikult varakult. samuti on innovatsioon äärmiselt oluline selleks, et luua tõhusaid vahendeid lennundussektori juhtimiseks. me peame jätkama investeeringuid infrastruktuuri Äh, võib-olla peaksime tegema seda arukamalt, kui me seda siiani oleme teinud ja see tähendab, et me peame investeerima mitte ainult lennujaamadesse, vaid ka lennujaamade ja linnade vahelistesse ühendustesse. Äh, me peame leidma viisi, kuidas äh, vältida ebaausat konkurentsi, konkurentsi, mis ei austa ühisturu reegleid. ma loodan, et komisjoni ettepanek sisaldab vastust kõigile nendele küsimustele, aitäh. aitäh ja järgmisena proua Bilbao Barandika. aitäh, president, volinik Euroopa Liidul on uus võimalus äh, selle lennunduspaketiga. Äh, me saame jätta äh, kõrvale teatud riikide huvid ning kasutada ära neid võimalusi, mis meie kodanike jaoks on olulised, seetõttu meil ongi vaja ühtset Euroopa taevast. see on parim tagatis meie lennunduse jätkusuutlikkusele ja tõhususele globaalsel turul suudame me ainult ühiselt võidelda ebaausa konkurentsiga väljastpoolt Euroopat pärivad, pärit firmade poolt ning samuti vältida selliseid tavasid, mis toovad kaasa tööhõive halvendamist lennundussektoris ja seavad ohtu julgeoleku. me peame vähendama halduskoormust, eh, integ-, lülitama lennundus, trans-, lennu, lennuliikluse integreeritud süsteemi, et me saaksime kasutada ühtset piletit, siduda lennutransporti teiste transpordiliikidega ja me peame äh, pöörama tähelepanu ka nõudluse suunamisele, kasutama innovatsiooni, pöörama tähelepanu lennujaamade juhtimisele ja selleks vajalike rakenduste loomisele. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna äh, proua Lukaševska. aitäh! aitäh, president, lugupeetud volinik, lennundussektor annab olulise panuse meie majandusarengusse, see aitab suurendada töökohtade arvu, aitab suurendada turismi ning sellega seonduvaid teenuseid ning samuti edendab kontakte inimeste vahel, samuti annab see oma panuse inimeste liikuvusse ning Euroopa sidususse lennundussektor äh, äh pakub Euroopas tööd ligemale viiesaja miljonile inim-, viiele miljonile inimesele kuuskümmend viis miljardit eurot liigub, liikleb selles sektoris, niisiis see sektor on tõesti äärmiselt oluline, aga samas ähm, seisame me praegu silmitsi see, probleemidega lennundussektoris ning seetõttu me peame tegutsema, ühelt poolt me peame tagama õiglase konkurentsi ja head ühendused, aga teisalt pöörama tähelepanu ka reisijate ohutusele ja turvalisusele ja see on võimalik, kui arendame kogu seda sektorit ning hoolitseme eh, nii reisijate õiguste eest kui ka lennuettevõtjate õiguste eest. samuti peaksime mõtlema Euroopa lennundusruumile, sellepärast et praegused reeglid vähendavad meie konkurentsivõimet. ma loodan, et Euroopa Komisjon reageerib kiiresti see kõikide nende eesmärkide saavutamiseks ja ma loodan, et meil õnnestub nüüd paika panna pikaajaline tõhus strateegia kogu Euroopa lennundussektori jaoks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Sehnalova. aitäh, lugupeetud volinik, kolleegid! ka mina tahaksin arutada Äh, seda paketti, äh, mis äh, praegu kavandamisel on. me kõik teame, et lennundussektor on üks liberaliseeritumaid maailmas, konkurents on tohutu ja ei ole sugugi uudis, et konkurentsieelise saamiseks kasutatakse selliseid tavasid, mis viivad sotsiaalsete standardite alandamisele. vaadakem ähm, näiteks erinevaid tööhõive mooduseid, mis lennundussektoris praegu eksisteerivad, nii et me ei tohiks selle sektori sotsiaalseid aspekte alahinnata, iseäranis siis, kui need võivad äh, ohutuse, äh, ohtu seada. Äh, lennunduse sektori tuleviku jaoks on reisijate ohutus äärmiselt oluline. härra Dalton järgmisena aitäh, president, lennundus on majanduskasvu jaoks oluline, Ryanair ja EasyJet on regionaalseks arenduks ära teinud äh, Äh, rohkem kui keegi muu ja tegemist on erasektoriga, er-, lennundus on ka ülemaailmne äri, nii et, et me peame olema avatud, konkurentsivõimelised ning meil on vaja innovatsiooni, me peaksime toetama uusi ärimudeleid ja uusi lahendusi lennuliikluse juhtumisel, integreeritud pileteid, alternatiivseid kütuseid, me peaksime samuti ühtse Euroopa taeva ja Seesari rakendamist kiirendamine ning sõlmima kõikehõlmavad lennunduslepingud meie partneritega, seal, kus äh, ajal, mil võimsus on piiratud, peaksime äh, Äh, edendama ka regionaalseid lennujaami, nagu näiteks Birminghamil, mis asub minu valimispringkonnas. Äh, lennundussektor ei ole maksuvaba, ükskõik mida äh, rohelised ei arva. paljud liikmesriigid küsivad lennujaama maksu, mis on seitsekümmend naela näiteks Inglismaa lennujaamades, Saksamaal see on nelikümmend kaks naela. ma arvan, et sellistest maksudest tuleks loobuda, need pidurdavad meie konkurentsivõimet, me peame olema paindlikud, uuendusmeelsed, sest me tegutseme ju globaalsel turul, aitäh! ja järgmisena härra Van Miltenburg. aitäh, lugupeetud äh, president. mina tahaksin rõhutada ühte asja, mida siin resolutsioonis mainitakse, nimelt reisijate õigusi. Äh, ma räägin siin punktist kuuskümmend üks. Äh, me oleme sattunud ummikusse, nõukogus on see teema Äh, toppama jäänud äh, Hispaania probleemide tõttu ja tegelikult äh, see ummik, umbseis, suluseis takistab kogu sektorit. samas reisijad ja lennuettevõtted soovivad kindlust oma õiguste ja oma kohustuste kohta ja tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon on plaanis neid asju ka kuidagi tõlgendada, kas on plaanis tõlgendada neid olemasolevaid reegleid ja ka uusi reegleid. mina isiklikult Äh, seda ei usu, äh, mina arvan, et on äärmiselt oluline avaldada survet nõukogule selleks, et äh, lõpuks ometigi võetakse vastu uued reeglid. ainult uued reeglid võimaldavad saavutada kindluse ja, ja ka õiguskindluse, mis minu jaoks on äärmiselt oluline ja tahaksin nõukogule meelde tuletada, et see on vajaline selleks, et asjad edeneks ja Euroopa saaks seda, mida tahaks. ja nüüd saab sõna härra Pahv suur aitäh, president, lugupeetud volinik, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja selle lennunduspaketi tutvustamise eest. me oleme üksmeelel, et lennundussektor vasti äh, regulee-, äh, muutusi selleks, et Euroopa lennundusettevõtted oleksid maailmas tugevamas positsioonis ja nagu te ütlesite, meil on vaja pikaajalist strateegiat selleks paljud otsesed töökohad, äh, mõned miljonid Äh, äh, need on äärmiselt olulised majanduse jaoks ja äh, kolleegid erinevatest fraktsioonidest on sellele ka viidanud aga ma arvan, et me ei tohiks ka sotsiaalset mõõdet unustada. sotsiaaltingimus, töötingimustel on julgeolekule ja turvalisusele otsene mõju ja see peaks olema ju prioriteediks lendujaamadel. ja meil toimus transporditeemaline Äh, konverents, kus äh, sellest teemast samuti kõneldi. meil on vaja kvalifitseeritud ja motiveeritud spetsialiste ja selle äh, jaoks on meil vaja ka sotsiaaldialoogi, meil on vaja ka kodulennujaamade selget definitsiooni, meil on vaja selgeid reegleid selle sektori jaoks Eh, sellepärast et me pea, me ei tohi lubada selliseid odavlennufirmade kahtlasi eh, töö, töömeetodeid. Eh, me ei saa lubada nulltundidega töölepinguid ja ebakindlaid töökohti, aitäh. La parola all'onorevole Nilsson. härra Nilsson, palun. suur tänu volinik, mul on suur heameel juba ette selle teie detsembrikuise ettepaneku üle. möödunud aastal me arutasime seda teemat, eh, kuidas eh, tööturg lennundussektoris muutub üha enam metsiku lääne sarnaseks. palgad on surve all, eh, ebatõsised tööandjad on võimust võtnud ja kõike seda on vaja ikkagi kontrolli alla saada ja reguleerida ja tähtis on, et me selleks Euroopas teeksime tihedamat koostööd, ei saa lubada seda, et turvaküsimused äh, lihtsalt jäävad äh, tähelepanu alt välja. kindlasti on vaja ka lennuohutuse järelevalveasutust tugevdada ja kui on üks valdkond, äh, mida väga toetab Euroopa elanikkond, siis on see just lennu turvalisus, lendude turvalisus ja tähtis on, et ka mõelda selle peale, et sotsiaaltingimus on seotud otseselt lennuturbega. ma tänan, härra Koh. lugupeetud kolleegid, volinik, kõigepealt ma tervitan väga seda, et te kavatsete eh, siin pakkuda kogu paketi välja pakkuda, et need on sidusad meetmed ja mitte üksikud eraldiseisvad meetmed, mida te kavandate jah, see on paljulubav, paljutõotav kontseptsioon. nii nagu meil raudteepaketiga oli. ma juba rõõmuga mõtlen tulevikule, et meil on tulevikus lennunduspakett eh, ja siis ka merenduspakett ja maanteetranspordipakett ja kõik see on suurepärane. ja meie Eh, peame Euroopas mõtlema selle peale, et näeme vaeva globaalsel tasandil ja ei tegutseks üksi, eriti mis puudutab heitmed lennundussektoris, siin on meil vaja ülemaailmset regulatsiooni heitmete kohta. ja meil on vaja samasugust eh, kokkulepet nagu TTIP ka lennunduse kohta. ma olen rõõmus ka selle üle, et eh, välja pakutu kindlasti suurendab meie konkurentsivõimet meil on ju tugevalt vaja konkureerida näiteks Pärsia lahe riikide lennufirmadega ja on vaja ka ebaõiglast hinnakujundust eh, arvestada, mis, millega meil tuleb rinda pista konkurentsis kolmandate riikidega. nii et väga hea, et komisjon nüüd tegeleb sellega ja on välja pakkunud muudatused lennunduspaketi kaudu. ja mul on palve liikmesriikidele, Euroopa Liit saab ainult eh, olla usaldusväärne eh, partner, kui meil õnnestub eh, ühtselt tegutseda meie õhuruumis. ma tänan, härra Simon. ma tänan, proua volinik. Eh, jah, lennundussektori probleemid on aastaid olnud selles, et me käsitleme seda kui sektorit ja selle asemel, et käsitleda olukorda, kuidas lennundussektor sobitub kogu majandusse, kogu ühiskonnaellu ja sellepärast ongi tekkinud eh, kummaline olukord nagu Ühendkuningriigis, eh, kus seitsmekümne seitsmes lennujaam eh, ehitatakse nüüd välja Londonis, kui tegelikult on vaja hoopis regionaalselt lennujaamu nagu Birminghamis välja arendada ja see tooks miljardid äh, juurde piirkonna majandusse. ja kui me mõtleme selle peale, kuivõrd strateegiliselt tähtsad on meie lennujaamad kogu majanduse jaoks, me peame mõtlema ka inimeste töötingimuste peale, kes töötavad lennunduses. me ei taha tööajata lepinguid ja selliseid ekspluateerivaid töötingimusi näha niivõrd tähtsates kohtades nagu lennujaamad suur tänu. järgmine on proua Monteiro de Aguiar. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. tõepoolest, lennunduse ees seisvad väljakutsed Euroopas on suured. me räägime siin lennufirmadest, lennundustööstusest, aga ka lennujaamadest. lennujaamad on praegu üha suurema, suurema konkurentsivõim, võitluse tuules, konkurents kolmandatest riikidest on väga tugev. ja e, Euroopa Liidu lennujaamade ühilduvus on vähenenud ja see on tugevas vastuolus sellega, mida me näeme kolmandates riikides. marsruutide muutumine on väga mõjutanud piirkondlikku, piirkondlikke Eh, lennujaamasid, just sellepärast ma pöördun teie poole, proua volinik, väga tähtis on, et komisjon eh, mõtleks ka strateegia peale eh, piirkondlike lennujaamade jaoks subsid-, subsiidiumid ja nii edasi, et piirkondlikud lennujaamad on lahenduseks ja peaksid paremini sobituma kogu paketti, meil on vaja siin selget nägemust, piirkondlikud lennujaamad saavad äh, toimetada inimesi, kaupu, äh, vajavad äh, väl-, inf-, väljaarendatud infrastruktuure. Nad on ka turistidele sisenemise kohaks, väga tähtsad piirkondliku arengu keskused on lennujaamad. Nad on väga tähtsad majanduslikus ja sotsiaalses plaanis eh, piirkondade ühtekuuluvuse seisukohast. ma tänan, härra Caputo. suur tänu. Euroopa lennundussektor on suurte väljakutsete eest, ohtude eest ja muudatuste tuules ja sellepärast komisjonilt ootame auahnet paketti, mis oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline enam ei ole võimalik ignoreerida ka lennunduse mõju kliimale. Eh, Tran-, see on suuruselt teine kasvuhoonegaaside tekitaja, tsiviillennundus eh, peab oma heitmeid vähendama aastaks kaks tuhat kuusteist oluliselt. komisjoni pakett Äh, peab ka sellele rõhku panema, et CO2 heitmed väheneksid lennunduses ja koondama tähelepanu rohkem biokütustele, mis saavad kliimamuutuste mõju leevendada. meil on vaja ka uusi kaubandusmudeleid nagu integreeritud eh, piletisüsteemid ja komisjon peab töötama ka konkurentsivõimelisuse poole peal ja mõtlema selle peale, kuidas tugevdada Euroopa Liidu lennufirmasid ja lennujaamade infrastruktuuri Euroopas. tähtis on, et see sektor eh, oleks soodsates tingimustes, kui konkureerib kolmandate riikidega. proua Flašikova-Benjova. ma tänan. lennundussektor on väga tähtis eh, seal on väga palju töökohti, see on väga tähtis meie majandusele. aastast aastasse kümme miljonit lendu umbes toimub Euroopas ja pool miljonit inimest töötab selles sektoris, mis tähendab, kuivõrd oluline lennundussektor on. ja eesmärgiks peab olema stabiliseerida lennuliiklust ja liberaliseerimise puhul on oluline ka see, et tag-, on tagatud kõrge kvaliteediga teenused ja kaitstud lennureisijate õigused Äh, uued eeskirjad peavad tagama ka äh, lennureisijate turvalisuse. ja ei tohi lasta tekkida olukorral, kus äh, lennureisijaid ahistatakse lennujaamades, aga paraku kohtab seda tihtipeale, et õigusi rikutatakse, rikutakse just lennujaamades. nüüd proua Jongeerius voorzitter mevrouw de commissaris ma tänan eh, käesoleva aasta maikuus Genti ülikool eh, viis läbi uuringu, mis näitas, et pooled lennud toimuvad eh, odavlennufirmade abil nagu Ryanair Euroopas ja just noored, kes lendavad pay to fly kava raames ja ikka tiht-, rohkem ja rohkem esineb seda. ja mugavuslipudki on levinenud, see on nüüd merendusest ka lennuliiklusesse kandunud, mugavuslippe kasutada ja kõik see toimub tegelikult firmade arvelt, kui nad tahavad kohalda edasi oma töötajaid vääriliselt, siis nad kannatavad selle all nii et tegemist on väljakutsega ja mitte ei ole ainult teie pädevuses, proua volinik, aga mida teie, proua volinik, teete oma pädevuse raames, et nende nähtustega võidelda ja et ikkagi säiliksid head töötingimused meie lennundussektoris? ma tänan proua Moody. tulevane lennunduspakett on suurepärane võimalus eh, tagasi tulla ka Lennuohutusameti pädevuse juurde, EASO pädevuste juurde. Eh, lennundustööstus on väga tähtis tööstussektor Euroopa Liidus eh, ja ka innovatsiooni puhul väga tähtis. Airbus minu piirkonnas on tööle võtnud neli tuhat inimest ja tuhat inimest on veel tarneahelas hõivatud. aga eh, kuus tuhat lennukit ootavad sertifitseerimist, sest EASA ei tule lihtsalt töökoormaga toime. on vaja, et eeskirjad uuesti läbi vaadataks, mis kohalduvad sellele sektorile, sest me tahame ju olla konkurentsivõimelised globaalselt ja eelarvekomisjoni liikmena ma arvan, et see ei tohiks olla kulusid juurde toov Euroopa Liidu eelarvel, kui me seda tagame. tõesti, seiskem hea selle eest, et EASA töötaks sektori huvides ja hoiaks ka äh, alles selle tugeva turvalisuse taseme, mis selles sektoris senini on valitsenud. ma tänan ja nüüd vaba mikrofon esimene härra Kuna. proua Kuna. ma tänan, ma ootan väga järgmist kuud ja teie lennunduspaketti. lennundus on olnud väga eh, hea sektor, liberaliseerimine on toonud kasu nii reisijatele kui ka firmadele, jah, mõnedel lennuliinidel läheb hästi, teistel mitte sugugi me näeme, kuidas konsolideerumine toimub, koondumine toimub ja me näeme ka uusi lennuliine tulevad, kes väga hästi meie piirkondi teenindavad, EasyJet ja Ryanair eh, on väga aktiivsed, aga on vaja tõesti tegeleda ka ühtse Euroopa taevaga, eh, reisijad, lennureisijate õigustega ja lennuteenindusaegadega, slottidega, et tõesti meie konkurentsivõime lennunduses tugevnes. teiseks ma tervitan seda, et te ka siin tegelete Pärsia lahe lennufirmadega. tähtis on, et oleksid meil endiste lennufirmadega eh, kokkulepped sõlmitud, sest nad on eh, väga tähtsad meie jaoks, sest reisijad kasutavad nende teenuseid ja me ei tohi siin olla protektsionistlikud, kaits-, müüre ehitama oma lennufirmade ümber. Eh, me peame lihtsalt konkureerima ja me ju eh, praegu tegutseme globaalses majanduses ja me ei saa ainult oma sissepoole vaadata ja kaitsta seda, me peame vaatama tulevikku, eh, sellest tõuseb tulu meie tarbijatele ja nendele, kes globaalselt tegutsevad. Honorevole Marias. Äh, härra Marias. aitäh. lennundussektor on üks eh, kõige olulisematest sektoritest Euroopa jaoks, see tekitab majanduskasvu ja töökohti ja see on väga tihedalt seotud ka eh, teiste sektoritega. Euroopa lennundussektori käive ulatub eh, miljarditesse eurodesse, sellega seonduvad miljonid töökohad. Kreekas on aga troika ja meile peale surutud memorandum toonud kaasa selle, et teatud lennujaamad on oma tegevuse lõpetanud ning juhiksin tähelepanu ühele Saksa ettevõttele, mis selle kõigega eh, seotud on, eh, tegemist on ettevõttega, mis tegeleb paljude Euroopa lennujaamade haldamisega ning rikub hetkel riigiabi reegleid. Eh, niisiis Kreeka lennujaamu tegelikult peavad üleval sakslased ning Kreeka lennundussektori pealt teenivad sakslased ja mitte kreeklased, aitäh! aitäh, esimees, kallid kolleegid! ma vajan eh, jätkuvalt toetust tuleviku lennunduspaketi osas sellepärast et meil on tarvis jätkusuutlikumat euroopa eh, lennundustööstust lennundussektorit me peame tugevdama meie lennuliine lennujaamasid aeronautikatööstust ja tagama endale võrdsed reeglid Äh, maailmaturul ning samuti panema paika Euroopa lennundussektori pikaajalised eesmärgid. komisjon peab kõike seda arvesse võtma ning pöörama tähelepanu äh, lennuliikluse juhtimisele, digitaliseerimisele. väga oluline on see, et tulevane lennunduspakett toetab üleilmseid äh, lennunduslahendusi, näiteks üleilmseid turulahendusi süsinikuheitmetega tegelemiseks

La parola all'onorevole Sakorafa. härra Sakurata. aitäh, lugupeetud volinik. ma räägin täna lennundussektori konkurentsivõimest ja sellest, kui oluline on kaitsta tarbijaid sotsiaalset tegevuskava Äh, äh, me peame arvestama sellega, et äh, kogu see sektor peab te teenima kodanike huvi. praegu on lennundussektor tihtipeale monopoolne. Kreeka lennundussektorit tihtipeale kontrollivad Saksa firmad Eh, nagu e, üks minu eelkõnelejatest juba ütles, et Kreekas on neliteist lennujaama, mille juhtimisega tegeleb üks Saksa ettevõte ja selle, selleks avaldas survet Troika ning seda tehti ainult nende lennujaamade osas siis, mida peeti elujõulisteks ei ole mitte, mitte ühtkist majanduskasvu väljavaadet nende lennujaamade jaoks ja meie riigi jaoks. me oleme äh, ohvriks toonud oma lennujaamad äh, memorandumile, oleme andnud äh, monopoli Saksamaa valitsusele ning Kreeka valitsus on selle läbi kannatanud ja selle läbi on kannatanud ka töötajad lugupeetud volinik, kas niimoodi eh, tahab Euroopa areneda ja majanduskasvu saavutada, aitäh! aitäh! ja nüüd on sõna härra Kalil. aitäh, ma kuulasin seda arutelu, seda oli väga huvitav kuulata ja samuti ma õppisin siit palju. seega ma tahaksin juhtida tähelepanu kolmele punktile, millega peaks kindlasti tegelema esiteks ühe globaalsel tasandil on vaja tööstusele ühtset ühtseid tingimusi, teiseks on olulise tähtsusega äh, süsinikujälg, see on hiiglaslik, sellega on vaja tegeleda ja meil on tarvis väga jõuliseid ja tugevaid vahendeid, et vähendada oma äh, süsinikujälge. ma arvan, et nii merendus kui lennundustööstus oleks võimalik kaasata sellesse üleilmsesse lepik, leppesse, kuhu me üli, üritame jõuda ja mis puudutab nüüd Euroopa Liidu, Euroopa Liidu lennunduse konkurentsivõimelisust, siis mina näiteks tean, et Iiri riiklik lennufirma on igati konkurentsivõimeline ning järjest parandab oma, oma tegevust ning hiljuti teatas ta, et nad kasvatavad oma, oma klientide arvu miljonini, mida nad ka tegid, nii et äh, nad toimivad küll päris hästi, aitäh. suur aitäh, härra Kelly. ja nüüd on sõna komisjonist volinik Pulkil lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud parlamendi president, tegemist on olnud suurepärase aruteluga ja siit ma näen, kui tähtis on see teema. hoolimata sellest, et me oleme silmitse väga suurte probleemidega, olen ma ka kindel, et me saame nendega hakkama võimalikult hästi, niimoodi, et kõikide, kõik sidusrühmad oleksid rahul. puudutan kiiresti mõningaid teie küsimusi ja kommentaare. paraku ma ei saa päris kõikidele vastata, sest aega ei ole. ma võiksin muidugi kohutava kiirusega kõik ära öelda, aga see jälle ei meeldiks tõlkidele, seega ma üritan vastata nendele küsimustele, millele ma saan ja kui teil on veel küsimusi, siis vastake, saatke need meile kirjalikult, kui te siit korralikku vastust ei saa. esiteks, kõige rohkem tõstatus turvalisuse ja õiglase konkurentsi teema Kom. komisjon teeb kõik, mis nende võimuses, et tagada õiglane konkurents lennundussektoris ja selle jaoks on meil mitmeid vahendeid. esiteks konkurentsi tugevdamine kahepoolsete lennunduslepingute vastu, teiseks edendamine, edendame Euroopa Liidu tasandil lennunduslepinguid oluliste partneritega ja samuti vaatame üle praeguse õiglase konkurentsiklausli, et seda saaks paremini kasutada läbirääkimistel kolmandate riikidega, tagamaks, et, et komisjon ja kõik teised pädevad asutused, et nende poolt esitatud nõudeid jälgitaks korrektselt. järgmine on toetuste küsimus. ma tahaksin rõhutada seda, et toetuste olemasolule ainult viidatakse ja see ei ole veel isegi tõestust leidnud. kõigepealt me peame saama kindlat teavet, et need toetused on olemas ja seejärel vaatama, kas nad tegelikult ka mõjutavad negatiivselt Euroopa Liidu ettevõtteid. Euroopa Liidu lennundustööstuse konkurentsivõimetus on väga paljude faktorite tulemus. esiteks Single European Sky'd ei rakendata piisavalt, Euroopa lennuliinid on väga killustatud ja komisjon planeerib kõike seda arvesse võtta uues lennundusstrateegias. järgmised küsimused olid seotud kaheksa üks kaheksa määrusega aastast kaks tuhat neli. siiamaani, ma rõhutan siiamaani ei ole mitte keegi selle määruse üle kaevanud, välja arvatud see, et räägitakse ebaõiglastest tegevustest kolmandates riikides ning praegusel hetkel on komisjon lõpetamas määruse kaks, kaheksa üks kaheksa murd kaks tuhat neli eh, ülevaatamise lõpetamist. see on täiendav meede Äh, see on täiendav meede ning kui me oleme selle ülevaatamise lõpetanud, siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks on oodata äh, uusi seisukohti. nüüd, mis puudutab töötingimusi. kogu lennundusturul on tohutu surve vähendada kulusid ja see mõjutab ka sotsiaalset olukorda. komisjon üritab oma strateegia abil kõikide nende strateeg-, nende probleemidega toime tulla. Euroopa Liidu lennundus peaks kasutama ära kasvustrateegiat, et tagada sotsiaalsed toetused ning luua kvaliteetsed töökohad. selles kontekstis on kõige olulisema tähtsusega tugev sotsiaalne dialoog. ja ma arvan, et me oleme tegelikult loonud sotsiaalse dialoogi jaoks suurepärased tingimused trans- ja seda me tegime siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunis väga tihe, sageli nimetati ka tööhõivet ja töötingimusi. see on väga olulise tähtsusega teema, väga oluline on, et kõiki faktoreid võetaks arvesse. meil on olemas mitmeid lennundus tööstuse töö, töötajate foorumeid ning selles valdkonnas kavatseb komisjon peagi välja tulla uuringuga, äh, mis käsitleb lennuliikluses ja lennujaamas töötajate töötingimusi ja lisaks sellele on ka EASA loonud töörühma, mis hindab uute ärimudelite turvalisust. nüüd koolitus ja oskused. Euroopa turvalisus vastab kõige kõrgematele standarditele ja nii see peab ka jääma. mõningaid oskusi tuleb veel arendada, ja seetõttu peab koolitusele pöörama väga suurt tähelepanu. EASA virtuaalne akadeemia on hetkel arenemas tõeliseks Euroopa virtuaalseks lennunduskoolituse asutuste võrguks. ühtsed standardid lennundusturvalisuse osas on samuti teema, millega me tegeleme. keskkond. Euroopa Liit on tulnud välja ka väga oluliste regulatiivsete vahenditega, näiteks äh, heitmetega kauplemise süsteem ning on, on püstitatud eesmärgid süsinikuheitmete vähenemiseks. nüüd Gibraltari probleem seda nimetati ka teataval määral ja ma puudutaksin seda hea meelega. Gibraltari probleem on olnud õhus juba mitmeid aastaid ja see tegelikult ähvardab kolme Euroopa Liidu olulise institutsiooni tööd, sellepärast et see teeb Euroopa Liidule väga raskeks oma kokkulepetest kinnipidamise, seetõttu me pöördume mõlema osapoole poole poole palvega, palun olge konstruktiivsed ja üritage leida pragmaatilisi lähenemisi. meil on tarvis siin poliitilist hooandmist, et arendada seda valdkonda edasi. eelkõige oluline on see seepärast, et me peame pöördu-, pöörama tähelepanu reisijate õigustele, mida ka teie nimetasite. ja lõpuks, äh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjon kavatseb lennundusstrateegia esitada detsembri alguses. see ei ole mitte ühekordne üritus ja mingit võlukeppe olukorra parandamiseks ei ole. aga me oleme niisuguse protsessi alguses, mis peaks meie, meile lõpuks andma tugeva ja konkurentsi võimelise lennundussektori ja lisaks sellele to tooma ka ühtse ja konkurentsivõimelise lennundusturu. ma tõesti ootan ja loodan, et see kõik juhtub ja et me saavutame siin väga olulise läbimurde ning Euroopa Liidu lennundus jätkab oma juhi positsiooni nii Euroopa turul kui ka maailmaturul. tänan. Thank you very much, commissioner. Communico. aitäh, proua volinik. mul on seitse resolutsiooni ettepanekut olen saanud ja nüüdseks on meie diskussioon sel teemal lõppenud ning hääletamine toimub homme. ma pidin liikmete poole. me oleme jällegi, me jällegi tegeleme Euroopa Parlamendi Luksi auhinnaga, see on kino või filmiauhind kus valitakse välja kolm filmi, et edendada Euroopa filmitööstust ning need filmid on meil kõikides Euroopa Liidu keeltes saadaval, tähendab need kolm viimast filmi ehk siis need finalistid ja seetõttu ma pöördun kõikide teie poolde, poole, et oleksite nii kenad ja vaataksite need kolm Luksi Prize'i auhinna finalisti ära ja enne kahekümne esimest novembrit annaksite oma hääle, missugune teile kõige rohkem meeldib. seda seetõttu, et kahekümne neljandal novembril toimub Luksi auhinna väljaandmise tseremoonia. lisaks tahan ka teavitada neid inimesi, kes on praegu siin ja osalevad meie täiskogu istungil, et äh, toimub ka kodanike hääletus. ka kodanikud võivad öelda oma arvamuse nende kolme filmi osas seega lisaks Luksi auhinnale toimub ka arvamushääletus ja selleks, et arvamushääletuses osaleda, peate te minema Lux Prize veebileheküljele ja seal siis valima oma lemmikfilmi. ma arvan, et see on väga hea viis kaasata ka kodanikke Euroopa filmitööstuse edendamisse. niisiis pidage palun meeles, et liikmete hääled tuleb anda enne kahekümne esimest novembrit ja me loodame, et hääletab nii palju liikmeid kui võimalik. sest nii nagu ütles ka asepresident ja mida rõhutas ka proua Costa meie tänase istungi alguses, et väga oluline on tõesti see, et nii paljud teist kui vähegi saab, osalevad selle parima filmi valimises. hetkel ja nüüd me teeme hetkeks peatuse, jätkame kell seitse hääletusega.